ja teisi asju, mis on vähemalt niisama vajalikud. me, kui me tahame kõikehõlmavaid lahendusi, siis me ei saa siin pidevalt detaile välja tuua, ainult äh, härra